austatud kolleegid, palun võtke istet. Bernd Lange sagt der Gualtieri. Bernd Lange, härra Gualtieri ütleb, et istuge maha, palun istuge nüüd maha. Du auch. sina istu ka. Meine Damen und Herren. daamid ja härrad, äh, austatud kolleegid esimeste konverents otsustas täna hommikul eh, selle üle, kellele kahe tuhande viieteistkümnendal aastal anda Saharovi auhind. ma tahaksin teile teada anda, et esimeste konverents käesoleval aastal Saharovi auhinna tahaks anda Saudi Araabia blogijale Raif Badavile daamid ja härrad. ma tahaksin tänada äh, meie koda selle otsuse toetamise eest. Äh, ma äh, räägin täna Padavi väga erakorralisest juhtumist. tegemist on äärmiselt julge ja minu arust ka eeskujuks oleva mehega, kes kõige, äh, kellele langes osaks kõige hullem karistus, mis sellel maal on, seda võib ainult, äh, sellest võib ainult rääkida kui piinamisest. ma äh, palun armu anda Saudi Araabia kuningal härra Badavile, et ta vabastataks koheselt ja et ta saaks vastu võtta meie auhinna suhted Euroopa Liidu liikmesriikide ning äh, institutsioonidega, ka meie partnerriikidega, äh, sõltuvad oma kvaliteedis ka selles, et äh, põhimõttelisi inimõigusi peetakse kinni meie ja meie partnerite poolt. härra Padavi puhul inimeste põhiõigusi mitte ainult ei järgita, vaid need trambitakse jalge alla ja seetõttu kutsun ma kuningat üles kohe äh, lõpetada ära karistuse äh, väljakandmine, äh, vabastada härra Padavi, lubada tal pöörduda tagasi oma naise juurde ning detsembri istungil võtta vastu meie auhind siin sa-, siin saalis, siin kojas. aitäh! So, liebe Kolleginnen und Kollegen. austatud kolleegid, läheme edasi. proua Koratsa-Pilt soovib sõna. austatud juhataja, eile tõstatasin ma kummitushääletuse küsimuse äh, äh, proua Marie Le Peni äh, osas tahaksin teatada, kojale selle uurimise tulemustest. tahaksin tänada täiskogu teenu, teenistusi professionaalse ja kiire tegutsemise eest ning ma tahaksin kutsuda juhatajat üles kasutada artiklit sada kuuskümmend kuus ja sada seitsekümmend seitse vastavalt kodukorrale, kus on kirjas, et hääletus on isiklik, et iga parlamendiliige vastutab oma hääle eest. aitäh teile! Zu dem Vorfall bekommt das Wort Madame Le äh, proua Le Pen saab sõna. härra president, minu äh, äh, lahkuminist eile on täiesti häbematult süüdist-, mind on süüdistatud lahkumises härra Feveris, mind süüdistati milleski, milles ma olen täiesti süütu ning seda näitas ka esimeste konverents täna hommikul härra Weber tehkos, koosnedes kaks kuritegu, ta nimelt ähm, laimas ja süüdistas alusetult ning ilma igasuguse tõenditeta, mis siis eile juhtus, mis äh, sellist näpuga näitamist oleks õigustanud ma jätsin oma kaardi hääletusmasinasse, nagu seda teevad väga paljud saadikud ja võtavad need ära äh, istungi lõppedes. no kuulge, teil ei ole tõesti mitte midagi paremat öelda kui seda. minu kolleeg äh, äh, näitas üles suurepärast härrasmehelikkust ta tegi neli hääletust minu lahkumisel, kui ma olin ise lahkunud saalist. ning seda ilma minu loata. ilma minupoolse loata, ma ilma minu loata ta siin tõepoolest eh, käitus võib-olla ebakohaselt, aga kas see, kallid kolleegid, ta ta näitas üles suurt rüütellikkust ja võib-olla võiks ta teile eeskujuks olla sellega. härra president mina aga vaatan ette nüüd, mida ma tulevikus teen ja kavatsen esitada kaebuse härra Weberi kohta, kes äh, laimas mind, esitas minu suhtes talumatuid süüdistusi, tänan. daamid ja härrad, vastavalt äh, äh, esimeste konverentsi otsusele saab nüüd sõna Manfred Weber herr präsident liebe kolleginnen und kollegen! also ob dieser statements von. daamid ja härrad kas äh, proua äh, Le Peni äh, süüdistused me näeme et ta istub siin oma koha peal äh, siin ei ole midagi eriti öelda. Äh, proua Le Pen me teame et te ei saa aru, milline on korralik demokraatia, meie kojas teavad seda kõik, aga ma tahaksin püüda anda teile järeleaitamistunde. demokraatias on mandaat see, mida me oma kodanikelt oleme saanud, püha, see on püha ja kui mandaat on püha, demokraatia juurde kuulub ka kuulamine, proua Le Pen demokraatias on mandaat äh, püha, selle oleme saanud valijatelt ja seda mandaati ei saa edasi anda, me ei saa delegeerida seda kellelegi teisele. Äh, mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides on mandaadi edasiandmine äh, kuritegu, seda saab, selle eest saab trahvi määrata kohtu ees. Et teie puhul ei ole see nii, meie puhul aga on mandaat püha, me peame seda kaitsma, teie olete äh, Eh, suure skandaali siin laiali puhunud ja me kasutame kõiki õiguslikke vahendeid, mis on, eh, mis teie suhtes eh, suunatakse. daamid ja härrad täna hommikul räägiti esimeste konverentsil sellest juhtumist ja nüüd antakse see edasi meie eestseisusele, parlamendi eestseisusele, kes asja uurima hakkab, proua Koratsa äh, pild äh, võib olla kindel, et me järgime kõiki kodukorra reegleid. eilse istungi protokoll ja tekstid on äh, olemas, kättesaadavad ka